et sain seitsmendal aprillil kirja Nigel Farage'ilt, kes on EFD äh, fraktsiooni kaasesimees. kodukorra alusel on ta esitanud ametliku kaebuse. olen edastanud selle kirja sisu vastaval komisjonile. nüüd saame jätkata päevakorraga ja käsitlen seda nüüd päev-päevalt teie ees on päevakord ja me nüüd äh, käime läbi kõik päevad ühekaupa. Teil on sõna protseduuriliseks küsimuseks